Good afternoon, colleagues. Apologies. kolleegid, tere pärastlõunat, vabandust, et me hiljem alustame. me alustame nüüd äh, ühist kuulamist teemal õigusriiklus liitumisprotsessis. ma tervitan väliskomisjoni liikmeid ja samuti kodanikuvabaduste komisjoni liikmeid. käesolev kuulamine õigusriiklus liitumisprotsessis kantakse üle veebis ja samuti äh, kõnelejad lindistatakse ja tehakse need lindistused äh, saadavaks hiljem parlamendi veebis. ja meil on äh, kõik keeled välja arvatud malta, horvaatia ja käelikeel. lugupeetud kolleegid, õigusriikluse aluseks on nii-öelda Kopenhaageni kriteeriumid nagu me teame, siis äh, väärtused on äh, kirja pandud toimimislepingu artiklis kaks ja need on äh, Euroopa Liidu toimimise aluseks. Need kriteeriumid kehtivad liikmesriikidele pärast liiduga liitumist. praktika on näidanud, et nende kriteeriumite jälgimine pärast liitumist võib olla keeruline ja täna me uurime seda, kuidas jõustada õigusriikluse peatüki liitumisprotsessis ja kuidas tugevdada õigusriikluse kultuuri pikas perspektiivis kooskõlas artikliga kaks. lugupeetud kolleegid, nagu me teame, siis äh, parlamendi kodanikuvabaduste komisjon on olnud mitmete algatuste ja tegevuste keskmes õigusriikluse teemadel Euroopa Liidu territooriumil kui äh, liikmesriigid äh, rikuvad äh, tugevalt õigusriikluse põhimõtteid, siis on võimalik käivitada artikkel seitsme protseduur, me oleme seda näinud ka praktikas viimastel kuudel ja aastatel. see kehtib siis juhtumitel, kui on tegemist tõsiste Euroopa Liidu väärtuste rikkumisega nii et me oleme oma komisjonis tegelenud väga palju artikkel seitsme menetluse käivitamisega, eriti seoses Poola ja Ungariga. juunis kaks tuhat kaheksateist otsustas äh, meie komisjon äh, luua õigusriikluse seiregrupi, et äh, võidelda ka korruptsioonijuhtumite vastu edukamalt, see puudutab eelkõige Maltat ja Slovakkiat niisiis, äh, kolleegid, arvestades seda, et meil on tõsised mured äh, rikkumistega, nii nagu need on kirja pandud artiklis äh, kaks, on parlament võtnud kaks resolutsiooni vastu kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat kaheksateist aastal, kutsudes üles demokraatia ja õigusriikluse põhimõtete tugevdamisele. me soovime igati äh, tugevdada seda raamistikku. ka oma tänastes aruteludes ma tervitan siinkohal äh, teadusringkonna kodanikuühiskonna Euroopa Komisjoni nõukogu ja välisteenistuse esindajaid siin täna. nagu ma alguses ütlesin, siis äh, meil on hea meel olla selle kuulamise kaaskorraldajad koos väliskomisjoniga ja siin on ka väliskomisjoni äh, asi, aseesimees, nii et ma annan sõna talle, palun. Thank you, gracias, I will speak in spanish, please you.... suur aitäh, ma räägin hispaania keeles, palun äh, kuulake tõlget kõrvaklappidest Ahveti komisjoni nimel sooviksin teid tervitada siin meie ühisel kuulamisel, libe ja ahveti eh, korraldatud kuulamisel. nüüd eh, tegemist on väga ajakohase üritusega, sellepärast et kaks nädalat tagasi saatis ahvet kaks delegatsiooni, eh, ühe siis Serbiasse, Kosovosse ja teise Põhja-Makedooniasse. nüüd tegemist on kandidaatriikidega ning Kosovo lisaks on veel ka potentsiaalne kandidaatriik, Serbia ja Montenegro on ainsad kandidaatriigid, kes äh, osalevad ka liitumisläbirääkimistes, äh, samal ajal kui Albaania ning Põhja-Makedoonia loodavad äh, läbirääkimiste avamisele täna. nüüd ette on nähtud, et kõigepealt räägitakse põhimõttelistest küsimustest, sinna hulka käib ka õigusriik ning et me takistaksime igasugust tagasiminekut ja me oleme tegelikult näinud, et tagasiminek on toimunud ka nendes riikides, mida peeti enne eesrindlikumaks. nii et murepunkte on palju, me aga rõõmustame selle üle, et siin on meil nii kõrgetasemelised külalised, kes saavad meid valgustada Lääne-Balkani riikide Ähm, poliitika osas ja selles osas, kuidas vältida edasist tagasiminekut õigusriigi põhimõtete osas, suur aitäh ja äh, härra juhataja, annan teile sõna uuesti tagasi. First... suur tänu, härra Kusso, tutvustan esimesi eksperte, Kristjan Danielson on äh, TG NIR peadirektor meil on samuti siin härra Gianni Pugizio, äh, kes on äh, Euroopa Nõukogu äh, Venetsia komisjoni esimees. kõigepealt härra Danielson, palun. austatud komisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga hea kõneleda täna siin teie ees teemal, mis on keskse tähtsusega äh, suhetes ähm, riikidega, kes on liitumas Euroopa Liiduga. õigusriikluse äh, jõustamine on keskse tähtsusega liitumisprotsessis ja miks on õigusriiklus äh, nii oluline selles protsessis, sellest ma soovin rääkida esimesena ja teiseks ma räägin äh, meie strateegilisest lähenemisest operatiivsel tasandil selge on see, et õigusriiklus on keskse tähtsusega element, kuna Euroopa Liit põhineb õigusriiklusel. see on selgelt sätestatud lepingus ja demokraatlikud riigid, Euroopa Liidu liikmesriigid, nendelt eeldatakse selle järgimist. lepingus on sätestatud, et need, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda, peavad sellele tingimusele vastama Nad äh, peavad austama, edendama ühiseid väärtusi ja nende hulka kuulub ka õigusriiklus. samuti on see aspekt selgelt välja toodud Kopenhaageni kriteeriumites, kus toonistatakse, et on vaja stabiilseid institutsioone, mis äh, lähtuvad õigusriiklusest, demokraatilist inimõigustest, vähemuste kaitsest. siin on tegemist ka poliitilise sooviga Balkani riikide kodanike poolt kes soovivad elada heaoluriikides, kus õigusriiklus on tugev, korruptsioon on välja juuritud ja kus on võimalik tõesti demokraatlikke muutusi ellu viia vabade ja õiglaste valimiste kaudu. olgem õiglased, on tehtud suuri edusamme nii reformide näol kui ka selles osas, et on saadud üle sellest kohutavast konfliktidega seotud ajaloost aga samas mitte ükski partneritest seal piirkonnas ei ole veel lähedal liitumiskriteeriumite täitmisele ja me oleme näinud äh, mõningat stagnatsiooni äh, kui äh, mitte regressiooni, nii et palju on veel teha demokraatia ja õigusriikluse reformide vallas milline on komisjoni strateegiline lähenemine õigusriiklusega seotud väljakutsetele? alates aastast äh, kaks tuhat kaksteist meil on liitumisläbirääkimistes uus lähenemine, see põhineb äh, sellel, millised kogemused me oleme varasematest liitumistest äh, saanud. on vaja ette näidata tehtud samme enne liitumise elluviimist ja kindlasti on vaja detailseid tegevusplaane, nii-öelda teekaarte kõige olulisemate peatükkide kakskümmend kolm, kakskümmend neli tingimuste täitmise osas. on äh, sisse viidud ka mitmed äh, tagatismeetmed, näiteks äh, kui tegevuskavad esitatakse liiga hilja. lõpuks saab Euroopa Komisjon peatada tehnilise töö ja läbirääkimised teiste peatükkide osas ja kõige hullemal juhul, kui tõsiselt rikutakse põhiõigusi, demokraatia väärtusi ja õigusriiklust, siis Euroopa Liit saab katkestada liitumisläbirääkimised. me oleme üp-, õppinud minevikust, et ähm, põhiväärtustega tuleb äh, tegeleda kõigepealt ja alates aastast kaks tuhat kolmteist meil ongi selline lähenemine. praktikas tähendab see seda, et kui me keskendume kõige olulisemale, sealhulgas õigusriiklusele, siis äh, meie laienemisprotsessi äh, keskmes on põhiväärtused, õigusriiklus, vabadused demokraatlike institutsioonide tugevdamine, areng, äh, see on äh, kõik äh, see, millest me kõige rohkem lähtume. Euroopa Liidul on suur tegutsemisvõimekus, äh, Euroopa Liidul on tugevad hoovad seal piirkonnas, kuna Euroopa Liit on üks suuremaid äh, doonoreid seal, liitumiseelne abi oli üksteist koma viis äh, miljonit ja nüüd on saavutatud kuni järgmise liitumisel see abi lõpuni aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse üle kolmeteist protsendine tõus vahendites ja neid vahendeid kasutatakse väga palju selleks, et tegeleda kõige rohkem põhiasjadega nagu äh, justiitsreform, avaliku sektori reform, äh, samuti äh, demokraatlike institutsioonide nagu näiteks ka parlamendi rolli tugevdamine. me oleme kasutanud oma toetust äh, ka selleks, et äh, ümber suunata teatavad äh, rahalised vahendid, kui see on vajalik. ja me saame neid, kes rohkem õigusriiklusreforme ellu viivad, vastavalt ka finantsiliselt premeerida. me oleme sisse viinud ka uue metoodika aruandluse osas. me üritame anda regulaarselt äh, suuniseid, mis oleksid täpsemad ja see uus aruandlus võimaldab läbipaistvust äh, äh, jõustada liitumisprotsessis, siis on lihtsam pidada arutelusid, mis lähtuvad nendest raportitest uute raportite põhiselt on võimalik ka kõiki äh, edusamme paremini kontrollida. me anname täpseid suuniseid kõige olulisemate peatükkide osas, millised peaksid olema järgmised sammud. veebruaris kaks tuhat kaheksateist äh, võttis Euroopa Komisjon äh, konkreetsed kohustused endale Lääne-Balkani strateegia vastuvõtmisega Euroopa Liit on tugevalt äh, pühendunud sellele piirkonnale, Euroopa Liidu uks on äh, avatud, aga seal strateegias öeldakse ka selgelt, et äh, Euroopa Liiduga liitumiseks on vaja, et meie partnerid teeksid ratsionaalse otsuse ja oleksid valmis äh, läbi viima tugeva muutumisprotsessi, see puudutab äh, õigusriiklust, majandusreforme, ähm, poliitilist juhtimist ja samuti leppimisprotsessi. Sofia deklaratsioon kinnitas üle Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide pühendumuse äh, sealses piirkonnas laienemisele ja poliitiliste protsesside toetamisele uudised, mis on kõige olulisemad ja mida me üritame rakendada, on äh, järgmised. meil peaks olema operatiivsem koostöö õigusriikluse valdkonnas, see tähendab seda, et Euroopa Liidu ametitel oleks tugevam roll, Europol, Eurojust ja teised. samuti peab olema rohkem kontrollimeetmeid äh, justiitsreformi jälgimiseks see peab äh, hõlmama äh, ka andmete kogumist äh, ja muud koostöös ka Euroopa Nõukogu ja Maailmapangaga. me soovime panustada ka OECD projektidele, mis on keskendunud korruptsioonivastasele võitlusele ja nii edasi. lõpetuseks toetus kodanikuühiskonnale ja sõltumatule ajakirjandusele ja lõpetuseks äh, mõni näide meie suurest panusest äh, õigusriikluse arendamisesse seal piirkonnas, me oleme kõvasti investeerinud ja nüüd keskendume rohkem operatiivsele abile ja koostööle, see on äh, toonud ka endaga kaasa tulemusi, näiteks üks projekt, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon ja Saksamaa, Itaalia, Saksamaa, Hollandi konsortsium rakendab seda see äh, projekt aitab kaasa organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele ja tulemuseks on see, et äh, Itaalia ja Montenegro politsei äh, võttis kinni kahekümne tonni hašiši koormaga laeva ja samuti arreteeriti selle laeva meeskond see on olnud üks suuremaid saavutusi. nii et meil on äh, praegu äh, protsessid äh, selgemad, aga samas ka karmimad, lähtutakse tingimuslikkusest ja iga riigi edasiliikumine sõltub tema poolt konkreetselt tehtud sammudest ja meie kaasatus ei ole kunagi varem olnud nii intensiivne kui varem. meil on Sofia lõppjäreldused, Lääne-Balkani strateegia ja me loodame, et me saame luua villa-, ka pinnase veelgi suuremale hulgale õigusriiklusega seotud reformidele. igal juhul me soovime näidata öö, äh, oma pühendumust ja eeldame seda ka oma partnerriikidelt seal piirkonnas, aitäh! suur tänu! ja nüüd äh, Veneetsia komisjoni president härra Gianni Picicchio, palun. Ladies and gentlemen, the importance of the rule of law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 the legal culture of the country and the mentality of the legal practitioners õiguslik kui ilmselt me alahindasime seda, kui mitte vaja, e, me alahindasime vajadust arendada ja toetada, me eeldasime, et noor generatsioon õiguspraktikuid on juba iseenesest teistsuguse suhtumisega, aga niimoodi see ei olnud. nii et ikkagi on meie Veneetsia komisjoni ülesanne tagada see kohtusüsteem on demokraatliku riigi osa ja, ja nad vastutavad ühiskonna ees ning seda vastutust peab peegeldama ka kohtu kohtusüsteemi koostis ning tule, nad peavad ka tagama, et niisugusest organist ei saaks äh, ainult suurkorporatsioonide huvide käsilane. kui me koostame reegleid ja öö, äh, määrusi, siis meil on tarvis tasakaalustatud lähenemist ja me peame pea, põhitähelepanu pöörama ikkagi sõltumatusele, kuid samas aruandluskohustust ei tohi samuti unus, unarusse jätta. kohtunike ametiaeg kuni pensionieani on tegelikult üks pro-, üks olulise tähtsusega garantii kohtusüsteemi sõltumatusele, aga Albaanias näiteks selgus, et olukord ei ole sugugi niisugune. pärast seda, kui mina lõpetan, räägitaksegi teile Albaaniast, kus selgus, et väga, äh, väga laialt levinud korruptsioon nõuab kõikide ametis olevate kohtunike äh, taustakontrolli läbiviimist. Veneetsia komisjon äh, möönis, et see vajadus on olemas ja pärast seda, kui me oleme nad hoolikalt läbi kaalunud, muutuvad Albaania kohtud ilmselt oluliselt vähem korrumpeerinuks. meil on tarvis äärmiselt äh, keerukat lähenemist, mis äh, peegeldab tasakaalu sõltumatuse ja aruandluse vahel ning samuti on tarvis tasakaalu ühest küljest rahvusvaheliste standardite järgimise ja teisest küljest vajaduse vahel kohandada neid reegleid kõnealuse riigi olukorrale. selleks, et tagada, et reeglid rakendatakse ellu, peame me jätkuvalt tegutsema selles suunas, et me hindame kohtusüsteeme kandidaatriikides ja vaatame, et nad oleksid piisavalt kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. lõpetuseks ei tohiks me ka unustada teisi äh, osalisi justiits kohtusüsteemis, eelkõige just pro-, äh, prokuröre ja advokaate. prokurörid äh, võivad olla väga nii-öelda karistavaks vahendiks, aga samas on nemad ka need, kes hoolitsevad selle eest, et võimulolijad ei saaks oma võimu kuritarvitada. Nad võitlevad aktiivselt poliitilise klassi korruptsiooni vastu. advokaadid aga saavad viia kohtusse ka asju, mida sinna vii-, viia ei soovita ja tõhusalt kaitsta neid, keda on ebaõiglaselt süüs, süüdi mõistetud. Nad peavad tagama selle, et niisuguste isikute kaitsmine ei tee neist endist riigivaenlasi, nagu ta-, sageli juhtub Türgis. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et õigusriigi põhimõtete järgimine peaks olema äh, võtmemäärajaks otsuses, kas äh, võtta riik Euroopa Liitu või mitte. kuna kuid see ei ole sugugi kunagi lihtne, sest et sellises olukorras ei ole otsused peaaegu mitte kunagi mustvalged. ühest küljest peaks Euroopa Liit kasutama oma mõjuvahendeid, et innustada ka liik-, liituda soovivaid riike pidama kinni nii paljudest õigusriigi põhimõtetest kui võimalik, aga teisest küljest äh, tuleb ikkagi tagada, et mis nende riigis toimub, jääks usutavaks ja et nad tõesti vastaksid vajalikele põhimõtetele. meile meeldiks see, kui kandidaatriikide valitsused mõistaksid, et nad ei peaks seda tegema mitte Euroopa Liidule meeldimise pärast, vaid ikkagi oma kodanike nimel. tänan teid tähelepanu eest. Albaaniast rääkis eelkõneleja ja me lähme selle teemaga ka edasi ning nüüd annan sõna Theo äh, Jacobsile, kes osaleb vaatlejana rahvusvahelises ähm, vaatlusmissioonis ehk OMIS ning tegeleb ähm, Albaania õigussüsteemi reformiga ning ka äh, kohtunike ja prokuröride Äh, küsimusega Albaanias, teil on sõna, palun. aitäh, lugupeetud esimees, aseesimees, daamid ja härrad, esiteks suur aitäh, et meid kutsuti siia osalema teie foorumile ja jagama äh, teiega seda, mida meie igapäevaselt kogeme oma rahvusvaheliste seireoperatsioonide käigus. Äh, me oleme meil on olnud privileeg osaleda ulatuslikus ettevõtmises, mis toimub praegusel hetkel Albaanias, seda toetab kogu rahvusvaheline kogukond ja selle eesmärgiks on Albaanias õigusriigi põhimõtete kehtestamine ja seetõttu olen minagi siin, esindades siin ka kõiki oma sama valdkonna kolleege. mul mõned slaidid on, aga mitte liiga palju, siin ei ole teavet. esimene slaid missugune oli olukord Albaania kohtusüsteemis enne taustakontrollidega alustanud. kui me vaatame ükskõik missuguseid aruandeid, mis on Albaania kohta kirjutatud, siis võtme küsimusteks on alati levinud korruptsioon, sõltumatuse puudumine, poliitiline mõjutatus ning seos orga-, organiseeritud kuritegevuse ja kriminaalsete rühmitustega. ja siia võib lisada veel neljandagi punkti kaheldavad oskused ja võimed. niisugune oli siis olukord Albaania kohtusüsteemis enne taustakontrollidega alustamist ja see tähendas täiesti selgelt seda, et Albaania kodanikele ei saanuks, saanud osaks kohalik, sobiv õigusemõistmine ja see oli peamiselt seotud sellega, et kohtud lihtsalt ei töötanud korralikult. seetõttu ja samuti liitumisläbirääkimiste kontekstis võeti vastu otsus käivitada taashindamise süsteem, mille käigus hinnatakse nii kohtunikke äh, pro,, prokuröre kui ka mõningaid teisi õigusvaldkonna esindajaid. Albaania põhiseaduse artikkel sada seitsekümmend üheksa B ütleb, et taashindamise süsteem tuleb luua selleks, et tagada õigusriigi põhimõtete asjaomane toimimine, kohtusüsteemi sõltumatus ning samuti taas luua avalikkuse usaldus nendesse institutsioonidesse. Need olid siis äh, selle ürituse eesmärgid. taustakontrolli ulatus, nüüd kui ma lähen tagasi oma esimese slaidi juurde, kus toodi välja kõik need probleemid, mida Albaania kohtusüsteemis tollal leidus, siis ei ole tegelikult ime, et taustakontroll keskendub samuti kolmele olulisele kriteeriumile. esiteks vahendite hindamine, teiseks tausta hindamine ja kolmandaks professionaalsuse hindamine. kui me räägime vahendite hindamisest, siis siin on peamiselt küsimus selles, kas kohtu, kohtunike, prokuröride ja õigusnõunikute Eh, finantsvahendid on kooskõlas sellega, mida nad suudavad selgitada, ühesõnaga, kas nende rahalised võimalused ja vahendid on kooskõlas eh, summadega, mida nad ametlikult peaksid teenima. nüüd taustahinnang jällegi, kas on mõningaid, kas on hinnatava eh, prokuröri kohtuniku või õigusnõust, nõustaja seoseid kriminaalsete grupeeringutega ja mis puudutab nüüd professionaalsuse hindamist, siis kas nimetatud isik on piisava kvalifikatsiooniga, et täita vastavalt siis prokuröri, kohtuniku või õigusnõustaja kohustusi. Neid nüüd, kes selle, selle asjaga tegeleb, peamiselt kolm taustakontrolli organit. esiteks kaheteistkümnest volinikust koosnevad paneelid, paneelide liikmeskonda vahetatakse pidevalt, nende man-, mandaat kestab viis aastat, mis tähendab seda, et see peaks lõppema juunis kaks tuhat kakskümmend kaks teiseks, väga oluline on, et see organ toimiks uurimisorganiga ja kui uurimistoimingud on lõpule viidud, siis jagatakse saadud infot SSI-ga ehk siis eh, hinnatava isikuga, kellel on kohustus, tõendamiskohustus, nii et kui uurimine on lõpule jõudnud, siis kutsutakse vastav isik esitama omapoolseid tõendeid, et tasakaalustada siis selle uurimisorgani esialgset uurimistegevust. Nad muidugi ja need otsused tehakse esimese astme kohtu tasandil, see ei ole siin päris õige termin, aga vähemasti niimoodi see toimub. nüüd teine taustakontrolli organ on kaks avalikku volinikku, kes ise, kes esindavad avalikkuse huvi ja ja kui nad on saanud rahvusvaheliste hindajate soovituse, eh, siis nad saavad teha seda või nad saavad teha seda ex officio. tahaks nimetada ka seda veel, et erinevate taustakontrolli organite liikmed Äh, valitakse ja määratakse ametisse parlamendi poolt. nüüd kolmas taustakontrolli organ on eriapellatsioonikoda, sinna kuulub seitse kohtunikku üheksa-aastase mandaadiga, see organ on konstitutsioon, põhiseadusliku kohtu osa ning nad tulevad kokku pärast seda, kui on esitatud apellatsioon äh, või kui hinnatav kohtunik või keegi teine ei olnud eriti rahul tema kohta tehtud otsusega või siis pärast apellatsiooni, mille on esitanud mingi avalik komisjon. Need on kolm riiklikku institutsiooni, kes selles valdkonnas töötavad. nüüd edasi, rahvusvaheline jälgimine. rahvusvaheline kogukond on käivitanud niinimetatud rahvusvahelise seireoperatsiooni, sinna kuulub kaheksa rahvusvahelist vaatlejat praegusel hetkel töötab, on neid siis kaheksa ja neid töötavat äh, kaheksat vaatlejat toetab tegevuses umbes kuuskümmend personali esindajat. me toetame taashindamise protsessi, äh, vaadates üle ja kontrollides kogu seda protsessi, me korraldame kokkusaamisi, koosolekuid, me ei juhi ega suuna neid, vaid me lihtsalt toetame natukene seda uurimismenetlust ning selle uurimismenetluse käigus võime me anda soovitusi, me võime isegi leida mingisuguseid tõendeid ja tunnistusi. me ja me võime ka öelda, kui meie arvates komisjoni otsus ei ole päris õige, me võime esitada oma seisukoha, me ei osale arut-, aruteludes ja kaalumistes, aga me oleme kohal ja pärast otsuse vastuvõtmist võime me omapoolse arvamuse ehita-, esitada. niisugusel moel siis rahvusvahelised vaatlejad mitte lihtsalt ainult ei istu ja ei vaatle, vaid võivad ka aktiivselt panustada ja osaleda selles taustakontrolli uurimise protsessis ja selleks on meil ka olemas juurdepääs kõikidele andmetele ja igasugule infole, mis on vajalik oma rolli täitmisele. ning ma võin teile kinnitada, et, et uuritavate isikute privaatsusest võib olla väga kinni ei peeta, see taustakontrolli uuring läheb üsna-üsna sügavuti ja üks probleem sellega just ongi liiga vähene uuritavate isikute privaatsus. et anna te, ta teile nüüd natukene ülevaadet ka sellest, missugused on taustakontrolli protsessi tulemused ja rõhutada asjaolu, et see taustakontroll läheb tõesti väga-väga sügavuti siis esiteks esimese ast-, esimesel astmel käsitleti sada ühteteist juhtu, apellatsioonide tasandil kaheksateist äh, ning äh, umbes pooled isikud, kelle osas uurimismenetlus toimus, vabastati ametist nii et see näitab väga selgelt, et olukord on tegelikult üsnagi karm ja seitseteist isikut esitasid ise lahkumisavalduse, see näitab samamoodi, et olukord ei ole sugugi väga hea. nüüd, mida me siis tahaksime veel öelda? põhiseaduslik kohus peaks koosnema üheksast kohtunikust, nendest üks kaks sai jääda ametisse, kaheksa tuli lahti lasta. järgmise astme kohtus viisteist kohtunikku lasti ametist lahti, ametisse sai jääda kolm. seega see on tõesti väga olulise tähtsusega menetlus seal. nii, mida me oleme nüüd õppinud taustakontrolli menetlusest? kui me tahame tõesti sellest taustauurimisest midagi saada, siis on meil vaja tervet ja tugevat õiguslikku raamistikku, millest see lähtub. see peab olema kuidagi kaasatud põhiseadusesse ja ja taustakontrolli teostavatel organitel peavad olema tõesti väga tugevad volitused ja oskused ning ka vahendid uurimise läbiviimiseks käivitajad ja alustajad peavad muidugi olema eh, riiklikud organid, aga samas eh, rahvusvaheliste vaatlejate kohalolek on väga-väga olulise tähtsusega, eh, sest et kui me tahaksime, tahame ikkagi tagada, et see menetlus on legitiimne, on väga oluline tugev rahvusvaheline järelevalve. mitte ainult kontrollimiseks, aga ka selleks, et toetada ja nõustada ja olla kattevarjuks riiklikele organitele. taustakontroll on väga oluline menetlus ja niisugusel viisil, kui ta, teda praegu läbi viia, viiakse, vajab ta aega ja vajub ka, vajab ta ka väga põhjalikku ettevalmistust. mitte ainult puht operatiivsel tasandil, vajalik on ka kriteeriumite standardiseerimine selleks, et niisuguse stsenaariumi kohaselt, mida me praegu kasutame, ei olnud meil mitte midagi valmis, me pidime alustama täiesti nullist ja seetõttu pikk äh, ettevalmistusperiood niisuguse taustauurimise menetluse jaoks on väga olulise tähtsusega. oluline on ka kommunikatsioonistrateegide, strateegia, selgitada seda menetlust, rääkida isi, inimestele, millega on tegemist selle taustakontrolli näol ja veel olulisem on vahel seletada neile, mis asi see taustakontroll ei ole. lisaks oleme me silmitsi ka sellega, et tegelikult on vaja mingisugust rahvusvahelist õigusvaldkonna koostööd. taustakontrolli tegemine ei ole öö, kriminaaluurimine, kriminaaluurimise jaoks on meil piisavalt vahendeid, aga just niisuguse taustakontrolli uurimise asjaomane korraldus jätab veel soovida ja ettevalmistavad meetmed peaksid olema paika pandud juba enne, kui taustakontrolli menetlusega hakatakse. ma pean nüüd vabandama, et ma rääkisin rohkem, kui mul aega oli ette nähtud, aga see oli kõige olulisem sõnum, mis ma tahtsin teile edasi anda, need on meie parimad tavad, mida me kasutame, aitäh. Jakob. suur aitäh ja nüüd jõuame me meie kuulamise kolmanda osa juurde ja nüüd me räägime õigusriigi põhimõtete pöördumatusest ning esimeseks esinejaks on härra Marko Kmešits, kes on Graatsi ülikooli äh, õppejõuga Austriast. palun, teil on sõna. Uh... suur tänu lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad, me oleme juba rääkinud sellest, et tingimuslikkust on pidevalt ajakohastatud ning selleks, et see reformi potentsiaal oleks võimalikult suur, tegelikult on aga selle kõige mõju siiski endiselt väga eh, piiratud ja demokraatlikud põhimõtete osas on olukord ähm, halvenenud Lääne-Balkani riikides. ning äh, korralikke reforme ei ole veel ellu äh, viidud ning äh, paradoksaalselt tegelikult Lääne Balkani riikides just nimelt see tagasiminek sai alguse siis, kui alustati läbirääkimisi Euroopa Liiduga nii et mida me siis saame sellest õppida ning milliseid soovitusi saame siit välja tuua? ma keskendun siin kolmele soovituste paketile. esiteks see, et kõigepealt tuleb vaadata, millised on Euroopa Liidu kriteeriumid. teiseks tuleb üle vaadata see, millised on rahalised toetused Lääne-Balkani riikidele siin tuleb arvestada nii stiimuleid kui ka sanktsioone, olenevalt sellised, sellest, millised on tulemused õigusriigi põhimõtete osas ning kolmandaks, mitte ainult siin võib-olla juriidiline, poliitiline või selline tehnokraatlik lähenemine, vaid pigem ühiskonda puudutav rohujuure äh, tasandi lähenemine. nii et alustuseks mina täheldan seda, et läbirääkimiste potentsiaal ei ole tegelikult nii suur, nagu see meile meeldiks, sest et äh, seiret ei teostata piisavalt ning tegelikult ka ei juhendata riike piisavalt liitumisprotsessis. esiteks see, et ei tegeleta aluspõhjustega, mille tõttu on õigusriigi põhimõtetega probleeme ja tegelikult Balkani riikides ei ole äh, ladvikul mingisugust motivatsiooni selleks, et riiki reformida, nad tahavad jääda selliseks, nagu nad on. ja nüüd siis võib jääda inimestel äh, mulje, et äh, tegelikult just soodustatakse nendesamade inimeste võimule jäämist siit Brüsselist. ja tegelikult on siin Euroopa Liidul ka kasutada klausleid, mida ei ole siiamaani üleüldsegi kasutatud ja kui avatud on vaid üksainus peatükk, siis äh, mis, äh, millist edu me sealt üldsegi eeldada saame? ja nüüd siis Euroopa Liit näiteks stabiilsuse nimel piirkonnas tegelikult on jätnud kõrvale mõningad demokraatlikud kõrvalekalded, vähemasti minevikus. aga mida siis saab teha? järelevalve ja läbivaatamismissioonide raames. Neid inimesi me jah, võime kutsuda siis nii-öelda paberitiigriteks eh, ja nad ei tegele muuga kui paberimajandusega. juba mitukümmend aastat nad käivad Lääne-Balkani riikides, aga tegelikult ei ole eriti teada, mida nad teevad, erinevalt ühest ainsast eh, Priibe äh, raportist, mis puudutab Makedoonia õigusriigi põhimõtete olukorda. see aruanne koostati konkreetse mandaadiga. mis puudutas pealtkuulamisskandaale, mis olid puhkenud Makedoonias seda kõike saab äh, seostada olukorraga äh, laiemas piirkonnas. nüüd äh, teiseks, selle missiooni raamistik oli otseselt seotud õigusriigi põhimõtetega. neljandaks oli missioonil ka konkreetne mandaat selleks, et tulla välja konkreetsete meetme ettepanekutega Makedoonia valitsusele ning lõpetuseks äh, missiooni toetas täielikult Euroopa Liit äh, ja Euroopa Liidu delegatsioon ka koha peal. ja nüüd siis oma järelduste toetuseks ütleksin veel järgmist, et seesama aruanne ütles, et varasemad teadmised olukorra kohta koha peal olid ebapiisavad ja mida siis me siit järeldame nüüd äh, seda selleks, et meil peab olema sihipärane tegevus, teiseks arvestades seda, et tegelikult kohapealseks tööks on aega üsnagi piiratult, võib-olla oli vist ainult kolm päeva, siis äh, planeerimisfaasis peaks kindlasti äh, pidama nõu ka kodanikuühiskonnaga, enne kui üldse kohale minna. ning Euroopa Komisjon tegi ka avalduse selle missiooni kohta. kindlasti tuleb kaasata rohkem kona-, kodanikuorganisatsioone, nemad peavad saama ka olla kursis selle protsessiga ja tuleb ka nimetada aruande äh, autoreid avalikult nimepidi, sest et see suurendab samuti selle äh, raporti äh, tõsiseltvõetavust. ja me peaks kindlasti olema vaiki äh, Euroopa Komisjoni häält peaks olema kõvemini kuulda, sest et kui me ei võta sõna sel teemal, et õigusriigi põhimõtteid riiki, rikutakse, siis endiselt äh, surutakse alla kodanikuorganisatsioone ja äh, pressi. sest et tegelikult Euroopa Liit toetab neid, kes äh, sellega tegelevad jäl-, ei järgne ka mingisuguseid äh, järelmeetmeid, äh, ka mitte mingisuguseid äh, mitteametlikke dokumente näiteks. mis puudutab erinevaid verstaposte, siis peaksid need keskenduma just nimelt puudujääkidele demokraatlikus süsteemis. nii et peaks näitama, kas on toimunud edasiminek või siis on sellest puudu peab näitama ka või peab soodustama eh, tervet eh, konkurentsi erinevate kandidaatriikide vahel. iga-aastaselt tuleb mõõta edasiminekut ning siis sellele vastavalt eh, kehtestada kas uued stiimulid või sanktsioonid. ja nüüd veel üks järeldus, jah, siin ma tegelikult avaldan austust nii komisjonile kui ka Euroopa Parlamendile, mis puudutab IPA kolm kolme ettevalmistamist. see näeb ette toetuse peatamise sel juhul, kui tegemist on tõsise õigusriigi põhimõtte rikkumisega piirkonnas kuid ärgem unustagem ka seda, et siin oli erinevaid nõrki kohti ka IBA kahes. ja tegelikult arvestati seal ka siseriiklike kavadega oma reformide elluviimisel Lääne-Balkanis, mis iseenesest on positiivne aga ma usun, et siin peaks äh, parandama seda, kuidas äh, valitakse projekte ning äh, kuidas otsustatakse seda, millised organisatsioonid peaksid üldsegi saatma, saama kasu nendest Euroopa Liidu poolt rahastatavatest projektidest. nüüd lõpetuseks kindlasti tuleb suurendada survet ja mitte ainult ülevalt alla sest et hetkel on räägitud vaid sellest, et Euroopa Liit peaks suurendama survet poliitilisele eh, eliidile, aga tegelikult on siin teine see võileiva pool ka nii-öelda, ehk samal ajal peab toetama võimekuse tõstmist ja ka eh, arendama kodanikuühiskonda ja seda koostöös Lääne-Balkani riikide valitsustega. nii et see peaks olema see valdkond, kus eh, saab Euroopa Liit abiks olla selleks, et äh, piirkonna riigid läheneksid rohkem öö, äh, oma äh, tulevasele liikme staatusele Euroopa Liidus ja nüüd ma rääkisin ühiskondlikest muutut-, muutustest ka oma kõne alguses, kui me keskendume vaid sellele, et tuleb muuta institutsioone ja seadusi, siis tegelikult ei taga me mitte alati, et me saavutame soovitud tulemused. põhimõtteliselt peame me võimekust tõstma ka ühiskonnas laiemalt, selleks et nemad paneksid ladviku oma tegude eest vastutama. nagu ma alguses ütlesin, siis tegelikult ei ole poliitilisel eliidil, eliidil hetkel mitte mingisugust motivatsiooni reforme ellu viia vaid äh, siis, kui me ühiskonda võimekust tõstame selles osas, äh, siis äh, suudame me näha siin võib-olla ka tõelisi tulemusi, mitte ainult liitumise teel, vaid ka pärast Euroopa Liiduga liitumist. suur aitäh teile! Eh, suur tänu! nüüd läheb sõna viimasele kõnelejale, kelleks on härra Naim Reshiti, kes äh, teostab äh, teadusuuringuid äh, Pristinas ja äh, tegeleb just nimelt Balkani riikide poliitikaga. härra Rashidi, palun, teil on sõna. lugupeetud esimehed, komisjoni liikmed, daamid ja härrad, mul on suur au siin täna äh, Äh, kohal olla ja ma tahaksin rääkida erinevatest aspekti, aspektidest ja väljakutsetest, mis on õigusriigi põhimõtetega seotud Lääne-Balkani riikides. ja ühtlasi pakkudes ka teist vaatenurka, et mida arvavad inimesed, mida nemad mõtlevad. loomulikult ähm, liitumine ning Euroopa integratsioon on võtmesõnad Lääne-Balkani riikides ja reformid tegelikult äh, ilmselt ei leia aset väljaspool seda protsessi. ning nüüd siis äh, kodanikud tegelikult äh, on samuti seda mõistnud. ja ei ole suutnud seda siiski vastu, lahti siduda õigusriigi põhimõtteid siis liitumisprotsessist. Makedoonia katsetab seda süsteemi ka peagi nüüd ühtlasi on kasvav lõhe Euroopa Liidu ning Lääne-Balkani riikide vahel, mis puudutab seda, kuidas nad mõistavad reformide sisu. mõned, mõned aastad tagasi mõisteti reforme sisuliselt enam-vähem samamoodi, aga nüüd, mida rohkem aeg edasi, seda suurem on see lõhe mõistmise osas ka selle osas, kuidas hinnatakse reforme, kuidas standarditakse, kuidas eh, siis seda näevad Euroopa Liit ning kohalikud eh, liidrid. see on väga murettekitav minu arvates. Neid erinevusi näeme me eriti Serbia, Kosovo ja Albaania puhul. mõningatel puhkudel reformide ellurakendamine vaid paberil tegelikult halvendavad olukorda. tundub, et Lääne-Balkani riikide juhid on õppinud Euroopa Liitu petma ja tegelikult ähm, Euroopa Liit ise samuti muudab oma prioriteete tihtipeale aga selline see olukord on Lääne-Balkani riikides, kui me räägime siin nii poliitiliste konfliktide lahendamises kui ka kahepoolsetes ähm, konfliktides, siis äh, tuleb samal ajal rakendada ellu veel ka reforme, osad tahavad seda teha, teised ei taha ja kolmandad ei suuda. et äh, tegelikult oleks pidanud edasiminek Lääne-Balkanil olema hoopis kiirem kui see, mida me viimaste aastakümnete jooksul äh, näinud oleme tegelikult ei ole suutnud poliitilised liidrid pakkuda tulemusi ei oma kodanikele ega Euroopa eh, Liidule. Põhja-Makedoonia on näidanud üles, et ta suudab teha mõlemat. nii et eh, Makedoonia on kõige parem õpilane siin üleüldse Lääne-Balkani riikidest. ilmselt paremat näidet siit eh, oodata ei tasu Serbia ei suuda, ei taha mõlemat teha, sellepärast et äh, tegelikult poliitikud kasutavad oma äh, vahendeid selleks, et hoopiski äh, kahjustada reformiprotsessi. nüüd, kui peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli jäävad lahti, siis see tegelikult läbi ei lähe. Serbias tegelikult kasutatakse lauset, et mida rohkem lahtiseid peatükke, seda vähem demokraatiat. ja kui soovite, siis räägin sellest ka pikemalt. Albaania tegelikult suudab teha rohkemat. aga jällegi on seal olemas ka opositsioon praegusele e, olukorrale, osaliselt ka valitsuse e, seest. aga kui valitsust ei aidata, siis siis tegelikult äh, see progress ikkagi äh, äh, hakkab liikuma tagurpidi. Kosovo on täiesti ummikusse jooksnud, see puudutab nii eliiti kui valitsust. valitsus ei ole veel valmis sellisteks muutus, muutusteks. väga oluline on see, et Kosovo sõlmiks rahu Serbiaga ja liiguks edasi sest et kui mingit kokkulepet ei saavutata, siis praegune eliit ei, äh, või põhimõtteliselt äh, jäävad võimule veel pikaks ajaks. ja kui nüüd oleks kõikehõlmav kokkulepe Serbiaga, siis kindlasti see tooks ka kaasa positiivseid muutusi äh, Kosovole. ilmselt oleks kergem jõuda raskele kompromissile, kui säilitada praegust olukorda ja tegelikult Kosovo on teinud väga palju just viisaküsimustes ära, aga samal ajal on viimastel kuudel toimunud jällegi pettumust valmistav tagasiminek. oluline on mõista seda, et reformide positiivset mõju kodanikud veel ei näe, vaid Montenegro elanikud on sellest saanud mingisugust kasu. Serbias eli-, elavad inimesed halvemini kui varem, mis puudutab vabadust, põhiõigusi, õigusriiki, pressivabadust ja nii edasi, nad on justkui äh, üheksakümnendate aastate pimedusse tagasi jõudnud, nii et vahe on lihtsalt selles, et ei, ükski sõda konkreetselt ei käi ja et inimesed saavad natukene rohkem palka. Serbia äh, liidrid ei ole suutnud Euroopa Liidu poolt seatud eesmärke täita ja nüüd nad seisavad konkreetse valiku ees nii et kas siis president Vutšitš jätkab meeleavalduste allasurumist või siis riik ikkagi avab oma uksed veidi rohkem. nüüd edasi Põhja-Makedoonia juurde. tundub ebatõenäoline, et pöördutakse tagasi varasema režiimi juurde. valitsusel on tõesti võimalik pakkuda muutusi inimestele, mida nad on ka reformides näinud nüüd Kosovo kodanike huvides on see, et Serbiaga oma konfliktid lahendada. valimistulemused ei ole reaalsed. ja inimesed ei tunne enam sidet institutsioonidega, sama käib Albaania ja Serbia kohta. avalikud teenused on väga kehvad, haridussüsteem samuti väga nõrk nii et äh, kuna institutsioonide ja inimeste vahel öö, äh, on selline lõhe, mis järjest suureneb, siis kahjustab see nii sotsiaalset kui poliitilist ühtekuuluvust ja ei võimalda reforme ellu rakendada. mõningatel puhkudel tegelikult kasutab valitsus reformiprogrammi opositsiooni vastu võitlemiseks ja äh, reformide üle kaht-, kaklevad valitsused ja opositsioon. ning siis võib juhtuda, et äh, võib-olla viiekümne aasta pärast äh, enam reforme ei tahetagi ja järjest vähem on neid inimesi, kes reforme piirkonnas soovivad. nüüd uued ohud, mis on seotud populismiga. Euroopa Liidus tähendab see Euroopa Liidu ja rändevastasust Lääne-Balkanil tähendab see aga äh, rahvuslust äh, ning ähm, etniliselt motiveeritud poliitikat ja konfliktidiskursust, mida Gruevski tegi kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani, seda võivad hakata Serbia ja Kosovo äh, uuesti kordama. ja me näeme, et pingeid on kahe riigi vahel ja et inimesed, kes seal võimul on, tahavad sinna ka iga hinna eest jääda. tegelikult on Lääne-Balkani eliidil Euroopa Liidus ka väga kõrgetel kohtadel sõpru. ja mõned Lääne-Balkani riigid vaatavad näiteks Ungari suunas nüüd on eliidil ja valitsusel raha, kakskümmend aastat tagasi see niimoodi ei olnud, nii et nad saavad inimestele hästi maksta, nad matka, maksavad hästi riigiametnikele, tõstavad palku ja see tähendab, et neid toetavad ähm, kohtunikud, õpetajad, õppejõud, riigiametnikud ja nii edasi ja nad on lojaalsed ja nad kardavad seda, kui midagi peaks muutuma, sellepärast nad võivad jääda töökohast ja oma heast palgast ilma. see tähendab seda, et keskklass on üsna keerulises olukorras. raha, mida saab valitsus reformide toetuseks, seda on väga vähe võrreldes sellega, mis neil juba kasutada on, võib-olla paarsada miljonit eurot aastas on tegelikult väike summa Nende arvates tegelikult Euroopa Liidu rahalised vahendid äh, on äh, väga, tulevad väga suurte tingimustega ja saabub nendele äh, aeglaselt, nii et neil on võimalik saada rohkem ja kiiremini raha mujalt ja see toimib tegelikult väga hästi. nii et nüüd ühiskonnas midagi muuta Lääne-Balkani riikides, see tähendab, et lähenemist tuleb muuta tuleb jõuda ülikoolide, üliõpilaste ja ühiskonnani, tuleb muuta eh, struktuurset eh, lähenemist. ühtlasi tuleb eh, süvendada nende, neid väärtusi ühiskonnas ja tuleb ehitada ühiskond üles, alt üles suunal ning uued eesmärgid ei saa olla lihtsalt vanad, aga uuel kujul. Euroopa Liit peab tegelema tõelise hindamistööga ning nagu Makedoonia puhul peavad need hinnangud olema ka täielikult avalikud. tuleb rääkida lihtsate sõnadega otse inimestega ja vaid nii on võimalik tagada reformide elluviimine ning edu ning äh, lõpeks, lõpetuseks äh, tegelikult äh, enamasti Euroopa Liidu äh, roll on positiivne, Kosovos on ellu rakendatud reforme, mis puudutab viisa liberaliseerimisprotsessi, Makedoonia ja Albaania tegelevad sellega samuti edasi, aga tegelikult kodanikud ei mõista reformide kasu ning nendega on meil side kadumas ja selle üle peaks tõeliselt muret tundma. sest et vastasel juhul lihtsalt on Lääne-Balkani ühiskonnad põhimõtteliselt väga rahulolematud. nii, nüüd oleme avatud küsimustele ja aruteludele. härra Panseri, palun, Ahveti komisjonis. Te ei soovinudki sõna? hästi. proua Indvelt, ei, keegi tegelikult ei küsinudki sõna, ma lihtsalt üritan siin asjale hoogu sisse saada. Have ja lühikene küsimus, olles kuulanud viimast sõnavõttu. me oleme seda juba mõnda aega kuulnud ja mitte ainult äh, liituvate riikide kohta või läbirääkimisi pidavate riikide kohta, vaid me oleme kuulnud seda ka Euroopa Liidu liikmete kohta, et see korruptsioon, mis leiab aset Euroopa Liidu vahenditega, on suhteliselt laialt levinud. aga ma ei ole kuulnud seda, et Euroopa Komisjon ütleks, et lähenemist äh, plaanitakse muuta. mulle tundub, et nad äh, soovivad jätkata samamoodi vanade meetoditega. aga teie just ütlesite, et äh, meil peaks olema teistsugune suhtumine ja lähenemine. tänan, Sofi härra Jurek, palun. tänan. suur tänu kõikide nende ettekannete eest. mul on küsimus äh, härra Pukicciole kes võttis sõna Venetsia komisjoni nimel mul on mõningad kommentaarid ja küsimused. kui me räägime laienemisest ja liitumisest, siis tegemist on keeruliste teemadega, sest tuleb leida tasakaal kahe küsimuse vahel. ühest küljest tuleb hinnata kõnealuste riikide stabiilsust ja teisalt tuleb meeles pidada, et me peame tõesti tegema koostööd kõigiga. nüüd me räägime siin Balkani riikidest ja loodetavasti nüüd äh, Põhja-Makedoonia ja Kreeka vaheline konflikt on lahendatud ja see kõik äh, meenutab meile seda, et äh, sõnad ja kultuur on tõesti olulised. Euroopa on teatav kultuuriline kontseptsioon ja seda ei saa käputäis valitsusi kuidagi kaaperdada. Te rääkisite sellistest riskantsetest olukordadest, kus teatav enamus võidab valimised. ja siis äh, omab äh, võimekust äh, teostada teatavaid poliitilisi tegevusi, mis õõnestavad õigusriiklust kas see mitte ei ole nii ka Euroopa Parlamendis? me siin äh, kohati integreerime Euroopa juriidilist äh, raamistikku, seda küsin ma juristina. eelmise aasta sügisel leidis Euroopa Parlamendis aset midagi pretsedenditut, oli äh, siis Ungari vastane resolutsiooni ettepanek põhinevalt äh, lepingu artikli number seitse. lepingus on selgelt öeldud, et Euroopa Parlamendil on vaja kahekolmandikulist antud häälte enamust. ja siis äh, minu ees on äh, hääletuspult äh, kolme nupuga punane, valge ja roheline. on võimalik hääletada poolt, vastu või jääda erapooletuks ma arvan, et äh, Euroopa Parlament on ainukene institutsioon, kus äh, kvalifitseeritud häälteenamus teeb võimalikuks äh, osad antud hääled diskvalifitseerida ja see just nimelt aset leidiski. mõned eksperdid ja ma toonitan, et ma räägin Euroopa Parlamendist, on otsustanud, et me ei võta arvesse erapooletuid hääli, olgugi et leping on äh, täiesti äh, selge, seal öeldakse, et äh, loevad antud hääled, et sisse tuleks lugeda ka erapooletud. kas teil on näiteid mõningate teiste institutsioonide kohta, kus kvalifitseeritud häälteenamuse arvutamisel oleks võimalik ignoreerida erapooletuid hääli? ja toon veel näiteid. Istanbuli konventsioon ja selle ratifitseerimine. Euroopa Liit on väga tugevalt äh, seotud, olgugi et see teema on vastuoluline. Bulgaarias on äh, kogu see teema problemaatiline põhiseadusest äh, lähtuvalt. Bulgaaria konstitutsiooni kohus nimelt otsustas, et see konventsioon läheb vastuollu nende põhiseaduslike väärtustega. sellegipoolest on Bulgaaria pideva surve all ja selle valitsus on pideva surve all, et nad ignoreeriksid äh, omaenda riigi konstitutsioonikohtu otsust. konstitutsioonikohus on ju see, mis peaks olema garantii äh, võimuks ja kontrollima täitevvõimu, aga Bulgaaria on nüüd surve all seda kõike ignoreerida selleks, et äh, tulla vastu Euroopa Parlamendile nii et äh, te räägite siin teatavatest riskidest liikmesriikides ja kandidaatriikides, aga kas äh, see risk ei ole mitte sisse kirjutatud ka Euroopa Liidu struktuuridesse, mis te arvate? härra Peterle, palun. Thessalonikis äh, toimus äh, ülemkogu, mis äh, pakkus äh, liitumisperspektiivi igal Lääne-Balkani riikidele ja nüüd viisteist aastat hiljem oleme me endiselt samas äh, olukorras, diagnoos on sama, et olulist edu on saavutatud, aga palju tuleb veel ka teha. loomulikult meil ei saa olla ühte liitu, kus on erinev arusaam õigusriiklusest ja minu küsimus panelistidele ongi järgmine, kas me võiksime seda protsessi kuidagi dünaamilisemaks muuta? tänan härra Peterle. kas härra Adamov, te soovisite ka midagi öelda? ei? hästi kas te soovite vastata proua Intveldi küsimusele, mis oli suunatud otse Euroopa Komisjonile? Äh, suur tänu teie küsimuste ja kommentaaride eest, äh, tõesti, proua Intvelt tõstatas äh, väga olulise küsimuse. me peame loomulikult pidevalt oma vahendeid kohandama, et saavutada soovitud tulemust ja see tulemus on seotud sellega, milline on meie üldine poliitiline eesmärk. nii nagu Thessalonikis kokku lepiti, et need riigid oleksid Euroopa Liidu äh, liikmed tulevikus. ma ütleksin, et võrreldes äh, selle ajaga, kui äh, võeti vastu Thessaloniki otsus on siiski toimunud äh, väga suured äh, sisulised muutused, äh, ma natuke mainisin ka neid oma sõnavõtus, ma ei hakka üle kordama. igal juhul meil on nüüd ka lääne strat-, Balkani strateegias paika pandud meie lähenemine. poliitikas või poliitilises osas tuuakse välja, et need riigid ise peavad tagama, et nad liiguksid edasi. meie oleme valmis neid toetama ja selles strateegias oleme me sõnastanud äh, nii, et seal on äh, viiskümmend kolm äh, kohalikku tegevust, mida on võimalik toetada meil, kaasa arvatud õigusriikluse valdkonnas. see on üks väga oluline element, kui me räägime uuest lähenemisest. ja teiseks läbirääkimised. me ei hakka siin aspekte loomulikult iga aasta muutma, me peame säilitama teatava stabiilsuse. selgus on aga majas põhimõttelised küsimused äh, kõigepealt äh, tuleb saavutada edu peatükkides kakskümmend kolm, kakskümmend neli ja siis tulevad ülejäänud läbirääkimised. ja veel üks element tõusetus siin äh, paneelis. me saaksime töötada veelgi rohkem nendes riikides kohapeal, tehes selleks, mida me soovime, millised on meie ootused ja tõepoolest, me saame diplomaatia vallas veelgi rohkem teha. me saame kohapeal rohkem panustada, selgitada ka sealsetele ühiskondadele, milline on tulemus siis, kui ei tegutseda. ja kui nüüd rääkida tagasiminekut siis äh, meie aruannetes, raportites on äh, ka selgelt välja toodud, kui me ei ole rahul äh, arengutega seal kohapeal, me juhime nendele siis ka sõnaselgelt tähelepanu, nii nagu me oleme seda teinud ka viimastel kuudel. nüüd, mis puudutab kogu protsessi dünaamikat, siis äh, me saame Euroopa Komisjoni poolelt ja ma ütleksin ka parlamendi ja teiste institutsioonide poolelt teha nüüd nii palju, et me näitame, millised on võimalused ja tuua välja selle, millise toetuse me saame anda, aga riigid ise otsustavad, kas nad soovivad edasi liikuda, seda otsustab sealne poliitiline eliit, kodanikuühiskond ja muud tegijad Nemad äh, peavad äh, otsustama, kas nad teevad need äh, sammud, mis on vajalikud edasiliikumiseks või mitte. suur tänu. ja nüüd järgmisena härra Pukikio, palun. tänan, esimees härra Jureki küsimusele soovin vastata ma olen nõus teiega, te toonitasite, kuivõrd oluline on stabiilsuse faktor äh, liitumisprotsessis. loomulikult äh, stabiilsus on väga tähtis. ja nüüd äh, Põhja-Makedoonia ja Kreeka vahelise konflikti lõppemine on väga hea samm edasi. loodetavasti lahendatakse teised konfliktid ka lähitulevikus selleks, et edendada integreerumisprotsessi mis äh, puudutab nüüd õigusriikluse austamist Euroopa Parlamendis, siis minu äh, pädevuses ei ole selles küsimuses seisukohta võtta. olen nõus äh, teiega, kui te toonitasite Bulgaaria põhiseaduskohtu näidet. ühesõnaga, põhiseaduskohtute otsused, kõikide kohtute otsused Neid tuleb austada ka siis, kui äh, need otsused mõnele poliitilisele parteile ei meeldi. Äh, suur tänu teie küsimuse eest, härra Jurek. tänan, härra Pikiki ja nüüd härra Kmetšitš, teiepoolne lühike vastus, palun. kui te soovite ja eks ma võin kõigepealt, äh, mis puudutab äh, neid sõnumeid, mis tulevad Euroopa Liidust ja kuidas neid seal kohapeal vastu võetakse, on segadus äh, selles osas, mis tuleb liikmesriikidest ja mis tuleb komisjonist, TG NEAR peadirektoraadist. kui seal piirkonnas elada, siis näiteks Makedoonia peaministrit äh, süüdistatakse õigusriigi põhimõtete rikkumises ja tema saab varjupaika Euroopa Liidust, Ungarist äh, konkreetsel juhul ja sellised sammud ka saadavad äh, omad signaalid, ühesõnaga need sõnumid peaksid olema selgemad, kaasavamad, arusaadavamad, sellepärast et muidu ma arvan, et me kaotame seal ka need äh, hääled, kes kõige rohkem Euroopa Liitu toetavad, kes on kõige entusiastlikumad. me kaotame nad äh, sellepärast, et Euroopa Liit ei reageeri demokraatia vähikäigule seal piirkonnas ja kui me kaotame need kriitilised hääled, siis tekib küsimus, et kes üldse seal piirkonnas reforme tulevikus tagant tõukab. niisiis, äh, suur tänu teile ja nüüd ma küsin äh, panelistide käest veel, et kas keegi soovib äh, kiiresti vastata. ma ei taha kedagi sundida, parlamendisaadikuid ei ole siin just eriti palju ju kohal ja palun. niisiis. mis puudutab Kosovot, äh, viisavabadust, siis meile on öeldud äh, ka seda, et ei usaldata komisjoni raportit, see on segadusse ajav. Makedoonia, Albaania, Serbia saavad alustada liitumise läbirääkimisi komisjoni raportid peaksid olema kergesti loetavad, peaksid olema nii-öelda käsiraamatud kõikidele riikidele ja tuleks kaasata rohkem kodanikuühiskonda oma panust andma. ka äriringkonnad on äh, siiski valmis äh, panust andma, hoolimata sellest, mis äh, toimub õigusriikluse vallas Kosovo Makedoonia, Albaania, ka Serbia, seal on ka äriringkondadel suur huvi õigusriikluse vastu. suur tänu nende kommentaaride eest ja enne kui ma palun härra Kukanil esineda lõppsõnadega, tahaksin ma tänada enda ja väliskomisjoni nimel kõiki paneliste, kes täna siia tulid, tänan äh, ka parlamendisaadikuid, kes siia oma mandaadi aja lõpus kohale tulid. olgugi, et meid siin väga palju ei ole, teema olulisust äh, see ei vähenda. vaatan siin, kes on meie komisjonis olnud raportöörid õigusriikluse vallas. Sofi Intvelt näiteks ja siin on ka mitmed Lääne-Balkani riikide raportöörid, Lääne-Balkani delegatsioonide esimehed. me oleme kõvasti selle teemaga tegelenud ja meie komisjonid, väliskomisjon, kodanikuvabaduste komisjon on ka sel teemal tihedalt koostööd teinud. soovin tänada täna sõna võtnud äh, külalisi ja tänan ka härra Kossot ja nüüd annan sõna härra Kukanile, kes on Ahveti Lääne-Balkani töörühma esimees. palun, härra Kukan. aitäh, härra aseesimees, ma võib-olla saan ka oma lõppsõna väga lühidalt teha. ka mina sooviksin tänada eksperte eelkõige asjaolu, et kõik rääkisid oma sõnavõtuses, võttudes tegeliku poliitilise olukorra põhjal, mis Lääne-Balkanis, Balkanil toimub. Nad ei üritanud meid väga täpsete teoreetiliste analüüsidega pahviks lüüa, vaid rääkisid tõesti sellest, mida nad teavad, hindasid olukorda realistlikult, nii nagu see on. suur aitäh ka kallitele kolleegidele, parlamendisaadikutele, kes tulid siia kuulamisele ja kõikidele teistele, kes siin ruumis viibivad. ma olen eriti rõõmus selle üle, et meil avanus võimalus korraldada see arutelu just enne parlamendi ametiaja lõppu. teema on kahtlemata väga olulise tähtsusega, ka kõik sõnavõtjad on ka sellega nõustunud, et õigusriik on demokraatia aluseks ja see on üks kõige olulisema tähtsusega kriteeriume Euroopa Liiduga liitumise protsessis. nii nagu keegi siin ka rõhutas, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine on Euroopa Liidu liikmelisuse alus väga olulise tähtsusega on jätkuvalt rõhutada õigusriigi põhimõtete tähtsust ka meie partneritele Lääne-Balkanil. Euroopa institutsioonid peavad jääma karmiks ja nõudlikuks kodanikuõiguste, õigusriigi põhimõtete ja kodanike põhivabadustest kinnipidamise osas sealses piirkonnas. siinkohal ma tahan korrata seda, mida ütles ka juba härra Pukiko õigusriigi põhimõtted peavad olema rakendatud täielikult ja valitsus peab näitama oma rahvale, et niisuguseid asju ei tehta mitte Brüsseli ega Euroopa Liidu pärast, et valitsus ei soovi mitte Brüsselile head meelt teha, vaid ta teeb seda sellepärast, et oma riigi kodanike elu läheks paremaks. see võib olla alguses raske, aga me üritame neid aidata selles, et nad paneksid oma kodanikud seda mõist-, mõistma. me peame olema oma hinnangutes realistlikud, kus kohas me oma protsessides seisame. täiesti selge on see, et ilma käega katsutavate edusammudeta äh, õigusriigi põhimõtete rakendamisel, mis on toodud välja artiklites kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, ei toimu mitte mingisugust Euroopa Liiduga liitumist. ma olen kuulnud mõningaid kriitilisi märkusi ja mõningaid kaeblemisi sel teemal, kuidas Euroopa Liit toimib ja kuidas komisjon toimib. jah, ma saan sellest aru, ma olen alati öelnud seda, et laienemismenetlus on meie ja meie partnerite ühistegevus ja kui meie palume neilt saavutada mingeid tulemusi ja kui nemad seda saavutavad, siis peame meie samamoodi tulemusi saavutama. kui me aga nendelt kogu aeg nõuame, aga ise midagi ei tee, siis meie usaldusväärsus kaob üsna kiiresti. ma arvan, et me peaksime sellesse suhtuma nii, aga ma olen nõus ka härra Danielsoniga, kes ütles, et me peame olema väga konkreetsed ja selgelt väljendama oma partneritele, et õigusriigi põhimõtted, õigusriigi kriteeriumid on asjad, mis peavad olema täies mahus täidetud. siin mingeid järeleandmisi ei tehta. kui me vaatame seda ol-, piirkonda, siis olukord seal on üsna keerukas. ma ei hakka kõikide riikide, kõikidesse üksikasjadesse äh, laskuma, aga üldiselt, mida me oleme viimasel ajal kuulnud, kui me ka tänaseid kõnelejaid kuulsime, siis tegelikult on näha teatavat tagasiminekut, eriti mis puudutab just äh, demokraatlikku riigihaldust ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist Lääne-Balkanil. tõsi on see, et mõni aasta tagasi olid meie ootused ja lootused hoopis kõrgemad, kohtureform oli kõikides öö, äh, riikides üsna olulisel kohal ja tulemused olid erinevad riigiti ning seetõttu me pidime kõikidele riikidele tegema nendele sobivaid soovitusi, missugused peaksid olema just nende konkreetses riigis läbiviidavad muutused. artiklid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli räägivad Euroopa liitumisprotsessist niimoodi, nagu see on paika pandud Kopenhaageni kriteeriumites. me peame meenutama, et need on jätkuvalt äärmiselt aktuaalsed kriteeriumid. otsustama, otsustada, kes ja missugustel tingimustel on valmis Euroopa Liiduga Eh, liituma. ja siin ma meenutaksin teile esimest kriteeriumit. alati on mõistlik neid kriteeriume vahetevahel meenutada. see kõlab nimelt niimoodi. stabiilsed institutsioonid, tagatud demokraatia, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine ning austav suhtumine ja kaitse rahvusvähemustele kui need põhimõtted ei ole täidetud, siis edasi liikuda ei ole võimalik. ma loodan, et see sõnum jääb pärandiks meie praeguselt parlamendilt ja sellest lähtuvalt saavad nad edasi minna. suur aitäh, härra aseesimees! suur aitäh, kolleegid, suur aitäh kõnelejatele, suur aitäh kolleegidele, kes täna selle kuulamise korraldasid ja kena pärastlõunat teile, kolleegid!